toetame Mehhikat tema püüdlustes. suur tänu, härra Potočnik, meile on esitatud kuus öö, äh, resolutsiooni ettepanekut, hääletatakse pärast järgmise teema ammendumist. järgmiseks teemaks on Lõuna-Korea. kõigepealt saavad sõna, saab sõna kolleeg Veeber äh, teksti autorina You, any... suur tänu, president, pärast kolmeteist aastat eh, surmanuhtluse elluviimiseta Lõuna-Koreas otsustas põhiseaduskohas, kohus põhisea-, surmanuhtluse poolt. Nad ütlesid, et eh, rahva huvides võib surmanuhtlust seaduslikult eh, täide viia see oli aga lihtsalt emotsionaalne reageering riigi olukorrale teatud hetkel. see tähendab, et surmanuhtlus peaks olema ennetav meede, mis, mistõttu kurjategijad mõt-, võiksid mõelda kaks korda, ennem kui nad kurjate-, kuritegu läbi viivad. aga uuringud on näidanud, et see ei ole tõsi. surmanuhtlus on pöördumatu sellest tagasiteed ei ole. juba Justinianuse ajal ütles Rooma õigus tuhat viissada aastat tagasi, et äh, inimelu on püha. samuti on selge, et äh, surmanuhtlust võib ära kasutada ja ekslikult rakendada. seetõttu pöördume me Korea Vabariigi poole äh, palvega, et selline praktika lõpetataks alaliselt. võttes arvesse inimõiguste äh, äh hartat üheksakümnendast aastast ja, ja võttes arvesse seda, et Lõuna-Korea on alla kirjutanud paljudele vastavatele rahvusvahelistele lepingutele, oleks see selle riigi jaoks suur samm tagasi, suur tänu. suur aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Martin You, aitäh, president. Euroopa Liit ja see parlament on äh, olnud alati vastu surmanuhtlusele ja seetõttu ei saa me teha midagi muud, kui äh, vahel väljendada kahetsust seoses Korea Vabariigi äh, konstitutsioonikohtu otsusega. mina leian, et me peame siiski asja hoidma proportsioonis Äh, otsus langetati väga napi häälte enamustega, äh, viis häält nelja vastu, eelmine kord oli vahekord seitse kahele, äh, ei mõistetud, ei kiidetud heaks surmanuhtluse kasutamist, vaid lihtsalt leiti, et parlament peab otsustama meie teame samuti, et Lõuna-Korea on de facto riik, kus surmanuhtlust ei rakendata, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast pole ühtegi surmanuhtlust täide viidud ning kahe tuhande seitsmendal aastal Eh, liigitas Amnesty International Lõuna-Korea riigiks, mis sisuliselt on surmanuhtluse kaotanud. aga see küsimus on siiski väga tõsine. üks Korea erakondadest ütles hiljuti, et selline de facto moratoorium tuleks lõpetada ning eh, teatud inimesed tuleks kiiresti hukata. ma loodan, et see selline oportunistlik hääl äh, jääb äh, järgijateta ning äh, Lõuna-Korea on endiselt selline riik, kus de facto kehtib moratoorium ja Korea muutu-, muudab oma seadusi, muutub ka de jure surmanuhtlust mittetunnistavaks riigiks, aitäh! suur tänu, kolleeg Martin ja nüüd saab, saab minutiks sõna kolleeg Kassler. härra president, lugupeetud kolleegid, on kahetsusväärne, et rida riike Eh, maailmas endiselt veel rakendavad eh, sellist rasket eh, karistust. minu meelest ei ole mitte kellelgi otsustada teise inimese elu üle, ükskõik kas elu alguses või elu lõpus. ja eriti, kui tegu on kuritegevuse karistamisega, siis on see selline otsus väga vale surmanuhtlusel ei ole tänapäevases maailmas mitte midagi otsida. Johannes Paulus teine viitas ka sellele, et heastamine ja lepitusprotsess on olulised. see, see aga ei ole enam võimalik surmanuhtluse täideviimise korral ja seetõttu me kutsume oma Lõuna-Korea kolleege üles tegelema selle teemaga oma parlamendis ja võitlema üheskoos meiega surmanuhtluse vastu. ma sooviksin kutsuda üles kõiki kolleege, et me ühehäälselt selle, seda resolutsiooni projekti toetaksime. suur tänu! suur tänu, härra kolleeg Kassler ja järgmiseks äh, minutiks äh, kolleeg Verjad neljandal surmanuhtluse vastasel maailmakongressil veebruaris äh, toonitati, et surmanuhtluse kaotanud riikide arv kasvab. Lõuna-Korea pole siiski ähm, tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast alates siis ühtegi äh, surmanuhtlust täide viinud, aga äh, see, et nad ei keelusta surmanuhtlust, väärib hukkamõistu ri-, surmanuhtlus on riigi kuritegu, inimõiguste rikkumine ja seda tuleks toonitada ka Euroopa Liidu suhetes kolmandate riikidega. Lõuna-Korea president oli tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal ise surma mõistetud, nüüd nõuame, et ta vastavalt ÜRO otsusele nõuaks, et üle viiekümne vangi, mõned neist ka poliitvangid, tuleks ähm, vabastada surmanuhtlusest. tänan. suur tänu ja nüüd saab äh, sõna proua Lohpiller üheks minutiks. suur tänu, härra president surmanuhtluse kaotamise poliitika on üks äh, edukamaid Euroopa Liidu välispoliitika elemente, see näit-, see tuleb välja nii meie kahepoolsetes vestlet-, aruteludes kui ka laiemates läbirääkimistes. Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et surmanuhtlus maailmas kaost. Lõuna-Korea Vabariik oli hiljuti osa nendest riikidest, kes surmanuhtlust, siis seda ebaväärikat äh, karistust äh, tegelikult ei rakendanud. tänane resolutsioon väljendab meie muret. nimelt Korea Vabariigi põhiseaduskohuse otsus, et surmanuhtlus on põhiseaduslik on riik sattunud äh, olukorda, mis äh, täielikult võimaldab surmanuhtluse taaskasutamist, seetõttu me kutsume üles Lõuna-Korea valitsust tegema kõik selleks, et äh, võtta vastu siduv moratoorium, mis takistab surmanuhtluste ähm, rakendamist. viiskümmend viis inimest on veel endiselt vang, vanglates, kes ootavad surmanuhtlust. peale selle peaks Lõuna-Korea Vabariigi vastu võtma seaduse surmanuhtluse kaotamiseks. minu meelest on väga positiivne, et Lõuna-Korea ühiskonnas on tekkinud ka liikumine, mis panustab sellesse, et lõppude lõpuks võetaks vastu seadus, mis, mille eesmärgiks on surmanuhtluse kaotamine ja selle liikumise tegevust me siin ka toetame. suur tänu! suur tänu, proua Lohpiller ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt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 vabandust, Lõuna-Korea kohtuotsus on väga üllatav. inimelu on väärtuslik ja seda peaks seadusega kaitsma. õigussüsteem, mis lubab surmanuhtluse kasutamist, on silmakirjalik. on väga palju väiteid äh, sellise õigusmõistmise vastu. peamiseks argumendiks on see, et surmanuhtlus on pöördumatu, see on lõplik karistus, me jätame inimese üles ilma sellest, äh, mis on tema jaoks ainuke väärtuslik asi tema elust. samas on äh, äh, võimalus, et surma mõistetakse süütu inimene. Lõuna-Koreas ei ole hukkamisi toime pandud ja me loodame, et see kohtuotsus ei mõjuta neid surmaotsuseid, mis on juba mõistetud. aitäh ja järgmisena proua Geringer de Ödenberg. aitäh! Lõuna-Korea on üks meie peamisi kaubanduspartnereid see on samuti riik, millega me oleme pidanud läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle ning meil on juurdepääs üksteise turgudele, niisiis meie kaubandussuhted on eeskujuks, need on suurepärased ning äh, seega on üllatav, et äh, meie seisukohad on väga erinevad põhiliste inimõiguste osas ning ka surmanuhtluse osas. surmanuhtlus tuleks keelata. ning rahvusvahelisel areenil on Euroopa Liit ju alati äh, toetanud surmanuhtluse kaotamist, seetõttu peaksime me toetama Lõuna-Korea kodanike liikumist, mis ürit-, mis püüab surmanuhtluse keelustamist saavutada, ma loodan, et me teeme kõik, mis meie võimuses, selleks, et seda saavutada. Euroopa Parlament on saanud uusi volitusi meie kaubanduspoliitikas ning seega me saame nõuda, et meie kaubanduspartnerid tühistaksid surmanuhtluse. suur tänu ja järgmisena saab sõna üheks minutiks kolleeg Siobru panie przewodniczący! gdyby dzisiejsze poglądy na karę śmierci kui tänane suhtumine surmanuhtlusesse oleks olnud jõus juba Nürnbergi protsessi ajal, siis ei oleks ükski natsikurjategija olnud surma mõistetud, kuigi nad vastutasid miljonite surma eest. meil on vaja proportsionaalset vastust kurjategija kuriteole, kui me räägime terroriaktidest või genotsiidist, mis on ka aset leidnud Euroopas, siis peame me sellele ka proportsionaalselt vastama. akadeemilistes ringkondades arutatakse ka surmanuhtluse preventiivset aspekti. see pole siiski kõige tähtsam. Euroopa Liit on äh, surmanuhtlusest eemaldunud eh, demokraatlike otsuste kaudu, aga me peaksime siiski eh, respekteerima teiste otsuseid. suur tänu kolleeg Šebrole ja nüüd saab sõna proua Rosbach, keda aga ei ole saalis. ja sellega on läbi saanud ka äh, fraktsioonide nimel kõnelejad sõna ja nüüd saab sõna veel kolleeg Migalski Oh, e, panie przewodniczący przepraszam za spóźnienie zagapiłem się i. härra president vabandan et ma hilinesin ma ajasin juttu mina arvan et me ei tohiks sekkuda sellesse küsimusse sellepärast et esiteks lõuna korea on demokraatlik riik ja selle riigi põhiseaduskohtu otsus on juriidiliselt pädev. arvan, et poliitiliste juhtumite puhul surmanuhtlust ei kohaldata, pigem tehakse seda mõrvarite puhul. samuti peab arvestama, et surmanuhtlusel on preventiivne funktsioon surmanuhtlus ongi kõige mõjusam nii-öelda preventiivne karistus. ja ma arvan, et Euroopa Liit ei peaks Korea ametivõimude otsustesse sekkuma. suur tänu ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde, kõigepealt saab sõna kolleeg Sonik. suur tänu, härra president on kurb näha, et Korea Vabariigi põhiseaduskohus sellise otsuse vastu võttis, mis tegelikult on samm tegu tagasi praeguses olukorras. riik ei ole juba kolmteist aastat ühtegi surmanuhtlust ellu viinud, viiskümmend viis inimest ootavad veel surmanuhtlust, me peame olema väga kriitilised põhiseaduskohtu otsuse osas, siin on tegu selle piirkonna majandusliku liidriga ning see peaks olema ka justkui majakaks, ka moraalseks majakaks teistele riikidele selles piirkonnas. surmanuhtlus on pöördumatu ja see ei vähenda ka kuritegevust. suur tänu! suur tänu kolleeg Sonikule ja järgmisena saab sõna kolleeg Pasko. Vážený, trest smrti je téma, ktorá bude živá dovtedy, kým sa v ľud... Kallid kolleegid, surmanuhtlus on teema, Äh, mille üle räägitakse senikaua, äh, kuni inimrass eksisteerib, senikaua kui osad inimesed usuvad, et nad äh, võivad teisi inimesi piinata, ainult meie saame sellistele koleti-, selliste koletiste tegevusele lõpu panna, kas nendel koletistel peab olema samasugune õigus elule nagu kõigil teistel, aga kujutage ette, te, teie teed ristuvad mõne sellise koletise omaga, kas nendel inimestel on tõesti õigus õiglasele kohtumõistmisele või kuidas Äh, seda üt-, äh, äh, Lõuna-Korea põhiseaduskohus ütles, et kurmaseadus ei ole vastuolus põhiseadusega. see, et poliitiline liit surmanuhtlust ei rakenda, ei tähenda veel seda, et meist on saanud paremad inimesed, see ei tähenda, et meie ühiskond oleks inimlikum korralik, korralikud inimesed langevad endiselt brutaalsete kuritegude ohvriks ka Euroopas. ainult et ja meie meie, neil ei ole siin ainult vaja kar-, karta surmanuhtlust, aga Lõuna-Koreas peavad nad seda kartma, nii et, et niikaua kui, enne kui me hakkame oma mudelit teistele peale suruma, peaksime ise veenduma, kas see on tõesti korralike inimeste jaoks parim lahendus, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Lidžiska. aitäh, president! ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, kui kurb on äh, näha, millise otsuse on langetanud Lõuna-Korea äh, põhiseaduskohus, viimane äh, hukkamõistmine viidi täide tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal, nüüd langetas aga kohus otsuse, mille kohaselt surmanuhtlus ei ole vastuolus inimväärikusega ega ole vastuolus ka Lõuna-Korea põhiseadusega. ülemkohus leidis, et ühiskond pooldab surmanuhtlust Äh, see on kurb, sellepärast et Lõuna-Korea on äh, Aasia regiooni majandusliider ning peaks olema eeskujuks äh, ka inimväärikuse ja elu, eluõiguse vallas. aitäh ja proua Skritšlevska! ja sellega on nüüd vaba mikrofoni voor läbi saanud ja sõna saab Verbalin Potočnik. Honourable members of the European Parliament esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, võitlus surmanuhtluse vastu on meie inimõiguste poliitika keskmes. Euroopa Liit leiab, et surmanuhtlus on julm ja ebainimlik karistus, mis ei suuda äh, kuritegevust ohjeldada, samas äh, aitab äh, surmanuhtluse kaotamine inimväärikust edendada me oleme tervitanud paljusid positiivseid arenguid võistluses surmanuhtlusega. jaanuaris sellel aastal teatas Mongoolia, et kehtestab moratooriumi surmanuhtlusele. kahe tuhande üheksandal aastal Burundi, Togo ja äh, New Mexico osariik USA-s kaotasid surmanuhtluse kahe tuhande seitsmendal ÜRO Peaassamblee võttis esimest korda vastu resolutsiooni, milles nõutakse, et riigid kehtestasid moratooriumi surmanuhtluse täideviimisele ja hakkaksid ka surmanuhtlust kaotama. kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu resolutsioon, kus seda üleskunnet, üleskutset korrati. Euroopa Liit loomulikult ähm, oli pe pettunud selle otsuse üle, mille langetas Lõuna-Korea põhiseaduskohus kahekümne viiendal veebruaril Äh, äh, häältega siis äh, viis nelja vastu, kohus leidis, et surmanuhtlus on põhiseadusega kooskõlas. tuleb märkida aga, et see otsus puudutas Korea põhiseaduse tõlgendamist, tegemist ei olnud poliitilise otsusega surmanuhtluse säilitamise kohta tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et kolm viiest kohtunikust, kes leidsid, et surmanuhtlus on kooskõlas põhiseadusega, üks nendest ütles kohtunik Li Kang-kok ja äh, kohtunik Mia Keng-ki ütlesid, et tuleb piirata surmanuhtluse ka-, kasutamist ja vähendada nende kuritegude hulka, mida karistatakse surmanuhtlus ja kohtunik Chong Tuhan ütles, et mis tahes otsus surmanuhtluse kohta Äh, selle, sellele peab eelnema avalik arutelu ja seadusandlik kogu peab langetama otsuse. kuigi kohtud langetavad surmaotsuseid endiselt, on Lõuna-Korea säilitanud tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast moratooriumi nende täiteviimisele ja ei ole äh, mingeid märke selle kohta, et Põhiseaduse Kohtu otsus seda moratooriumit mõjutab. me tervitame Korea otsusekindlust säilitada moratoorium surmanuhtluse täideviimise osas. samas kuna ÜRO Peaassamblee resolutsioonis on öeldud, et moratoorium ei ole eesmärk iseenesest, see on samm teel surmanuhtluse täielikule tühistamisele. seega Euroopa Liit kutsub Korea Põhiseaduse Assambleed üles astuma nii kiiresti kui võimalik samme surmanuhtluse kaotamiseks Äh, Lõuna-Korea on pikka aega olnud liidriks inimõiguste vallas Aasias, surmanuhtluse kaotamine äh, näitaks, et Lõuna-Korea on pühendunud inimõiguste kaitsele ja edendamisele, aitäh! suur tänu härra volinik Potočnikule ja äh, arutelu lõpetuseks on esitatud viis resolutsiooni ettepanekut, arutelu selles osas on nüüd lõppenud ja nüüd me, järgneb hääletus. kõigepealt äh, tuleb Gillette äh, Shaliti äh, juhtumi